Äh, avaldatakse järgmise osa istungjärgu alguses, kui keegi pole selle protokolli vabandust, hääletatud äh, tekstide vastu, siis äh, saadetakse need